personaliliikmeid, kes, kes tegid palju selleks, et see deklaratsioon valmis saaks. suur tänu, härra Komatsakos ja veel kord äh, siis äh, tunnustus teile. lisaks sellele veel üks äh, kirjalik deklaratsioon mm, number kakskümmend üks sellest aastat, esitanud on selle Jelko Katšin, Edward McMillan Scott, Anna Rosbach, Georgi Schöpflin ja Juta Steinbrück ja see puudutab tsiviilisikuid kes sõjategevuses on haavata saanud, sellele on allkirja andnud enamus parlamendisaadikuid ning vastavalt kodukorra artiklile sada kakskümmend kolm eh, saadetakse deklaratsioon kõikidele adressaatidele ning eh, avaldatakse ka Euroopa Parlamendi istungi protokollis ja allkirjastatud nimed on samuti seal kirjas, härra Katšin on palunud sõna. suur tänu, asepresident, kallid kolleegid ma sooviksin kõikide selle deklaratsiooni kaasalgatajate nimel teid soojalt tänada osutatud toe eest. me saadame välja täna parlamendist väga selge signaali, me näitame seda, et me mõistame selle väikese grupi inimeste äh, raskusi äh,, nende inimeste raskusi, kes on saanud vägivaldsetes kokkupõrgetes haavata see on oluliseks signaaliks kõikidele Euroopa sõjainvaliididele. üle kolmesaja allkirja sai meie deklaratsioon ja väga paljud suured fraktsioonid on sellega liitunud, kuid samas pean tunnistama, ma olen parlamendis olnud seitse aastat ja esimest korda märkasin ma seda, et teatud selle parlamendi liikmed või isegi üsna mitu tervet rahvusdelegatsiooni mingitel põhjustel ei allkirjasta mitte iialgi mitte ühtegi kirjalikku deklaratsiooni, minu meelest on see suhteliselt kummaline, sellepärast et need deklaratsioonid on ju meie töö lahutamatu osa. suur tänu, ütleb härra president ja käes on hääletusaeg. kõigepealt härra Peres, proua Peresi raport parandab ennast, härra president proua Peresi raport määruse number tuhat üheksasada kakskümmend seitse murd kaks